Valgevene. me mõistame hukka ka surmanuhtluse jätkuva kasutamise Iraanis ja tunneme väga suurt muret nende iraanlaste pärast, kes vahistati pärast juunikuiseid äh, kah-, kaheldava väärtusega presidendivalimisi. iseäranis mõistame me hukka noorsoo kuritegevuse puhul kasutatavad surmanuhtlused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 Dziękuję Państwu. Przechodzi... E, suur tänu, daamid ja härrad. Läheme nüüd edasi ja järgmisena on päevakorras